Good morning, colleagues, and thank you. tere hommikust, kolleegid. ja suur tänu teile, kes te õigeaegselt kohale jõudsite. jah, täna hommikul on meil probleeme eh, liiklusega, streik, aga suur tänu saadikutele, kes kohal on. ja kantakse üle ka meie kohtumine veebis ja meil on külaline Detlev Schröder, teile ma kinnitan, et meil on kuulajad täiesti olemas. ja tänu kõigile, kes juba kohal on, ka saalis. alustame päevakorrapunktiga number viisteist ja tervitame südamest härra Detlev Schröderit, kes on meie juures esimest korda. tema on Sepoli uus tegevdirektor, nii et eh, südamest tere tulemast teile. härra Schröder astus ametisse kuueteistkümnendal veebruaril ja oli varem operatiivosakonna juht, asejuht Sepolis ja aastaid. ja täna härra Schröder tutvustab Sepoli peamisi saavutusi aastal kaks tuhat seitseteist ja arutame ka Sepoli tööprogrammi aastaks kaks tuhat kaheksateist ja strateegilisi eesmärke tulevikuks. nii et palun, ma annaksin teile kümme minutit ettekandeks. Teil on ka slaidid näidata ja pärast seda kui saadikutel on küsimusi, siis äh, saate vastata, nii et tere tulemast ja kuulame teie ettekannet. ma tänan ja minugi poolt eh, tahan öelda, et mul on suur heameel olla siin, äh, sest alles äsja ma astusin ametisse. ma tunnen selle üle Eh, suurt uhkust, et liikmesriigid määrasid minu eh, õiguskaitseorganite koolituse asutuse Sepoli tegevdirektoriks ja et ma saan ka kohe eh, tulla teile tutvustama kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tulemusi ja ka seda, mida me teeme käesoleval aastal. paar sõna enda kohta. kolmkümmend aastat olin ma Saksamaal politseiametnik ja erinevates piirkondades töötasin samuti kuritegevuse uurimisosakonnas ja aastal kaks tuhat üheksa eh, ma olen Sepolis olnud ja näinud selle arenguid sellest ajast peale. nii et eh, mul on suur au nüüd juhtida selle ehm, ametitööd eelseisvatel aastatel. ma räägin kõigepealt meie strateegiast mida me tahaksime pakkuda eh, Euroopa Liidule. räägin peamistest tegemistest aastal kaks tuhat seitseteist ja siis ka järgmiste aastate prognoosidest mõned peatähtsad aspektid Sepoli rollist julgeolekuarhitektuuris Euroopa Liidus. meie näeme ennast kui eh, eesliinil olevat ametit Euroopa Liidus. kui tekivad mingid ohud Euroopa eh, Liidule, siis me sekkume kohe, teeme seda tihedas koostöös justiits- ja siseasjade ametitega ja Euroopa Komisjoniga selleks, et võimalikult head vastused eh, anda ohtudele ning äh, meil on, oleme suurepärane instrument, et tegevuspoliitikat konkreetseteks äh, meetmeteks kavandada koolituse kaudu ja me toetame Euroopa Liidu äh, rolli õiguse ellurakendamisel ja meil on suurepärased õigusaktid ju, aga nüüd on vaja need praktikasse viia ja selleks on vaja arvestada äh, Äh, ja kaasata inimesed ja tähtis on, et õiguskaitseasutused teaksid, millised on uute õigusaktide võimalused, kuidas neid kõige paremini ellu rakendada ja kuidas teha koostööd õigusaktide rakendamisel. ja me näeme ennast, et me oleme see instrument, kes kõik need tähtsad õigusaktid ja algatused praktikasse viivad sellega, et koolitame, anname väljaõppe ametnikele, et ja kasutame ära kõik selle, mis meie käsutuses on selleks. meil on mitmekihilised koolitusportfellid ja me saame ka reageerida kiiresti äh, koolitusvajadustele ja analüüsida tekkinud probleeme ja siis otsustame selle põhjal, milline on parim äh, koolitusalane vastus teie probleemidele. mitte alati kõiki vastuseid me ei anna, aga tihtipeale küll me tegeleme terrorismivastase võitlusega, rändega, küberkuritegevusega ja raskete organiseeritud kuritegevusega ja teeme koostööd partnerametitega, kes tegutsevad selles vallas me üritame alati kõige tõhusama viisi leida, kuidas erinevad koolitusmeetodid ühendada ja e-õpet kasutame, mis on kõige kuluefektiivsem instrument, väga kiire ja paindlik instrument ja kombineerime e-õppe muude viisidega, kuidas jõuda meie eh, sihtrühmani eh, olemasolevate rahaliste vahenditega. ja juba aastaid me oleme rääkinud sellest, et koostöö peab paranema õiguskaitseasutuste vahel Euroopas ja meie eh, toetame operatiivkoostööd Euroopas ja EMPACT prioriteetides oleme integreeritud, väga palju meetmeid on meil seal ning üritame olla tihedas kontaktis EMPACT-i eestvedajatega ja teistega selles valdkonnas. jah, me üritame olla võimalikult paindlikud, kui kõneks on tärkavad ohud viimastel aastatel kõik on seotud illegaalse immigratsiooniga, terrorismi ohuga, mida meie viimastel aastatel oleme teinud. kohe oleme e, nihutanud e, oma tegevuse e, toetamaks operatiivametnike Euroopas koolitusega ja me oleme mõelnud, kuidas konkreetseid terroriohualaseid koolitusi pakkuda ja oleme täiendavalt äh, ka meetmeid võtnud selleks, et võimalikult hästi kõiki toetada selles vallas. tihedad sidemed on väga tähtsad Euroopa Liidu sise- ja välisjulgeoleku vahel, et kuidas seda saavutada, kõigepealt meil on äh, juba töösuhteid enamike naaberriikidega, kolmandate riikidega, Balkani riikidega, Lääne-Balkanis, kõigi riikidega teeme koostööd ja teeme koostööd ka Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika MENA riikidega ja üritame erinevad vajadused koondada, teha tihedat koostööd partneritega, ka partneritega väljaspool Euroopa Liitu ja meie partnerid Euroopa Euroopa Liidu sees meie abil ka teevad välispartneritega tihedat koostööd ja haridus ja koolitus eh, see kaudu me tõhusalt viime partnerid kokku ja väga suurt rõhku paneme ka põhiõigustele oma koolituses. Eh, tähtis on, et põhiõigusi paremini mõistetakse, on horisontaalne teema, mida me arvestame kõikides oma tegemistes ja ka väljaspool Euroopa Liitu paneme suurt rõhku õigusriigi põhimõtetele, nii et kui me läheme Jordaaniasse, Liibanoni, Tuneesiasse, siis alati rõhutame oma seisukohti ja kuidas meie mõistame õigusriigi põhimõtteid. näeme oma rolli ka äh, ühise õiguskaitse kultuuri kujundamisel Euroopas, mida ma siin silmas pean, mul on pikaajalised kogemused rahvusvahelise koostöö vallas politsei koostöös ja ma tean, kuivõrd tähtis on usaldus erinevate osaliste vahel. kui me räägime väga tundlikest juurdlustest, näiteks organiseeritud või rasked kuriteod on kõneks või terrorism, siis on tähtis eh, tihedat koostööd teha ja see põhineb usaldusel. Eh, ja meil on suurepäraseid instrumente, kuidas eh, kokku viia inimesi, kui me saadame oma ametnikke programmi alal töötavatesse riikidesse, siis seal nad näevad ka, eh, kuidas organis-, organisatsioonid toimivad, mis on plussid, mis on miinused, mis toimib, mis mitte ja see on tugev alus tulevasele koostööle, nii mõistetakse üksteist paremini ja tekib usaldus. ja ühised väärtused, põhiõigused, eh, neidki on võimalik meie koolituste kaudu edendada me teeme tihedat koostööd partneritega teistest justiits- ja sisevaldkonna ametitest, seda nii planeerimise kui ka, ka rakendamise faasis ja toon mõned näited me,, me kuuskümmend protsenti meie eh, ettevõtmistest eh, eh, on seotud Europoli tegevusega. me oleme neile suureks abiks ja seotud nende meetmetega struktureeritult, seda nii planeerimisest kuni rakendamise ja jätkutegevuseni välja. see puudutab ka teisi ameteid, Frontex, Põhiõiguste Amet ja nii edasi. ja rõhutan, et meil on ka tihe koostöö Euroopa Komisjoniga, eriti siseasjade peadirektoraadiga, nemadki etendavad väga tähtsat rolli koordineerimistöös ja oleme tänulikud äh, saavutatu eest viimastel aastatel ja tulevikus jah, muutub hariduse ja õppe paradigma, me oleme selleks valmis, me tahame kasutada moodsaid tehnoloogiaid, veebi. mitte ainult ühiskond ei muutu, vaid ka võimalused hariduse ja õppe vallas muutuvad. Teie ja kõik teised saate niivõrd palju informatsiooni inform-, interneti kaudu ja õppetöögi muutub selle tulemusena me oleme juba samme astunud selles suunas e, e-õpe on meil ja nüüd valmistume tulevikuks, et veelgi süvendada seda tegevust. ja sellelt slaidilt te näete eh, osalemist meie programmidest viimastel aastatel Euroopas. Te näete, et aastal kaks tuhat kümme meil oli kaks tuhat kakssada kaheksakümmend eh, osalist see ei olnud palju. möödunud aastal juba pea kakskümmend neli tuhat osalist meie eh, tegevuses ja see kasv on osutunud võimalikuks ainult tänu sellele, et väga palju on ka e-õppevahendeid hakatud kasutama. ja see on ju tõesti üks tõhus viis, kuidas jõuda paljude osalisteni. Eh, aga ka füüsilised kohtumised on selles arvus ja siin te näete meie tegevuse ulatust, aga väga palju annab veel tulevikus ära teha, et jõuda teistegi eh, rühmadeni, aga ma tulen selle juurde hiljem tagasi. siin te näete ülevaate eelarve arengust eh, aastate lõikes ja ka eh, mahust. siin te näete, et viimastel aastatel on eelarve enam-vähem ühesuguseks jäänud, kaks tuhat seitseteist oli väike tõus ja käesoleval aastal on pisike eh, netolangus meil, aga te näete, eh, kuidas selle, nende summadega me oleme üha rohkem jõudnud meie sihtrühmadeni ja mõned arvud, mida me oleme teinud erinevates poliitikavaldkondades. terrorismivastane võitlus, me oleme väl-, koolituse andnud üle ühe tuhande ametnikule erinevates valdkondades ränne, illegaalne sisseränne, ka pea tuhat ametnikku on saanud koolituse erinevates valdkondades küberkuritegevus ja küberjulgeolek, selle juurde ma veel tulen möödunud aastal. neli tuhat nelisada viiskümmend ametnikku said väljaõppe. ja see nõudlus kasvab oluliselt. nüüd teised eh, rasked ja organiseeritud kuritegevuse vallas pea viis tuhat ametnikku said meil väljaõppe siin ja te näete, mida Sepol suudab ära teha, vastates nõudlusele, mida erinevad ähm, valdkonnad on vajanud. ja see asi ei ole ainult arvudes. me alati ka hindame oma tegevuse mõju, et kas tõesti meie tegevus vastab ta sihtrühmade vajadustele ja rahulolu on üle üheksakümne protsendi olnud, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli protsenti osalised on rahul olnud meie poolt pakutavaga. koostöö Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidega, millest ma juba pisut rääkisin, möödunud aastal oli meil projekt MENA piirkonnale terrorismivastase võitluse vallas pärast terrorirünnakuid siin Euroopas me mõistsime, et tuleb eh, jah, rohkem koostööd teha nende riikidega ja toetada neid riike, sest neilgi tuleb nende probleemidega palju rinda pista, nii et Türgi, Liibanon, Jordaania ja Tuneesia on meie peamised koostööpartnerid, te näete siin koolitusnumbreid ja need riigid olid tõesti huvitatud sellest, et tihedamat koostööd teha Euroopa Liidu õiguskaitseasutustega. alati ei ole see lihtne olnud, võin öelda, et koostöö õiguskaitseasutuste vahel Türgiga mõnikord on raske, aga puhttehnilisel tasandil asjad läksid hästi ja me mõistame hästi, mida tuleb teha. nüüd mõned märkused aastate kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend kohta. kõigepealt, mis on meie eesmärgid Eh, tegevdirektorina tahan ma täielikult ellu viia selle õigusliku mandaadi, mis Euroopa Liit andis Sepolile aastal kaks tuhat kuusteist. me mõistame, et uus mandaat annab nüüd suurema ulatuse meie ametitegevusele ja me tahame nüüd eh, selle täielikult ära kasutada. väga palju tuleb veel ära teha. näiteks on vaja ühendus olla kõigi õiguskaitse kogukondadega. Eh, see ei ole ainult meie ametiasu ülesanne, vaid ka liikmesriigid peavad mõistma paremini, mida Sepol endast kujutab, mida ta saab pakkuda ja kuidas paremini osaleda meie poolt pakutavas. see puudutab tolli, piirivalvet, prokuröre, kõik sõltub loomulikult liikmesriikide vajadustest. meie mandaadiga kooskõlas ka tahame paremini koordineerida õiguskaitsealast koolitust Euroopas. jah, viimastel aastatel on häid algatusi olnud jah, me oleme paremini hakanud koordineerima oma eh, koolitusi, aga ka teistel asutustel on omad mandaadid ja me peame nendest vägagi kinni, aga samas oleme veendunud, et koordineerimine saab paraneda tulevikus, et olla tõhusam ja et ei oleks dubleerimist nendest valdkondades. ja võib-olla sünergiat annaks veel paremini taotleda. Eh, ja teised justiits- ja sisevaldkonna Äh, ametid on väga positiivselt meie algatustele reageerinud ning tahavad koordineerimismehhanismis täiel määral osaleda. ja mõned konkreetsed näited. Äh, meie äh, vahetusprogramm on koostöös Frontexiga ja Frontexi vahetusprogrammidega ühendatakse. see on ametnike vahetus ja samamoodi me tahame talitada ka teistes valdkondades. mida me tahame tulevikuks nimetada, Sepoli teadmiskeskuste edasiarendamine. meil on kaks sellist keskust. Need kutsutakse tippteadmiste keskuseks, Oiva keskusteks, meie veel Oiva keskuseks eh, oma keskust ei nimeta, me tahame selleks küll veel saada, aga praegu meil on see teadmiste keskus lihtsalt ja terrorismivastane võitlust ja e, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika missioonide toetamine on meie e, keskuse peatmised tegevussuunad. ja e, meil on mitmeaastane vastutus siin, mitte ühe aasta peale me ei kavanda oma tegevusi. nii et tahame sellega taotleda jätku jätkusuutlikkust äh, ja pidevust ja Europoli terrorismivastase võitluse keskusega teeme tihedat koostööd. ja tahame tulevikus ka äh, julgeoleku ja kaitsemissioonides aktiivsemalt osaleda. on? Yes, this one. Um, nüüd küberkuritegevus ja eh, küberruumis toimub kuritegevus. jah, teeme tihedat koostööd teiste ametitega, sest oleme mõistnud, et eh, on vaja tugevamalt toetada just küberkuritegevuse eh, alaseid meetmeid. ja sellega ei saa tegeleda puhtalt liikmesriigi piirides, siin on vaja tugevamat koostööd ja rahvusvahelised koolid üritused toimuvad meil selles vallas. see ei ole mitte ühekordne koolitus, vaid on vaja igal aastal selgelt tagasi tulla, et olla kursis ja sammu pidada arengutega kübervallas ning tähtis on, et liikmesriigid üksi siin toime ei tule ja kõik on huvitatud sellest, et väga hästi väljaõppe saanud ametnikud tegutseksid küberalal ja sellega paraku seondub probleem, et meie ametnikud, kes saavad hea väljaõppe, lähevad erasektorisse tööle, kus neid paremini tasustatakse. nii et ka selle peale peame mõtlema eh, ka, et paremini koostööd teha EC kolmega näiteks Europolis kübervallas ning ka julgeolekukaitse missioonide parem toetus meil on teadmiskeskus, kes sellega tegeleb, aga me tahame ka eh, suutlikkuse arendamisele kaasa aidata väljaspool Euroopa Liitu. Alžeeria, Maroko on meie sihtriigid ja Lääne-Balkani on meil ka üks projekt suutlikkuse tõstmise vallas. me oleme kindlad selles, et me oleme üsna äh, väike halduslikult organisatsioon, aga samas me oleme äh, üle viie, üheksakümne viie protsendi võetud kohustustest täitnud aasta lõpuks ning me tahame paremini ära kasutada ka liikmesriikide olemasolevad struktuurid, me ei taha midagi dubleerida. seitsekümmend protsenti meie mm, tegevusest toimub ka ülikoolide kaudu, haridusasutuste kaudu, mm, kasutades kohalikke võimalusi. samas meie toetame Euroopa Liidu tasandilt neid kui oma partnerid liikmesriikides. ja vahetusprogrammid õiguskaitseametnikele on midagi, mida me tahaksime laiendada tulevikus online tegevusest ma juba rääkisin, see on üks suurepärane naine, näide, kuidas me saame ära kasutada kaasaegse tehnoloogia võimalused oma tegevuses ja seda koostöös partneritega. me pakume partneritele oma tehnilisi platvorme, et nad saaksid neid kasutada oma ülesannete täitmiseks. ja mõned äh, õiguskaitseasutuste koolituse valdkonnad, kõik on ju huvitatud sellest, et parimal tasemel haridust pakkuda. ja nõudlus eh, on selle järgi suur ja me toetame seda Euroopa Liidu tasandilt ja samas me peame vaatama ka, mis, kes on need kõige nõrgemad, kus on need kõige suuremad ohud meie julgeolekule, nii et neidki partnerid on vaja toetada, kes ei suuda tipptasemel väljaõpet pakkuda riigisiseselt. nii et oleme ühenduses erinevate kogukondadega, tolliga näiteks. tollil on suur vajadus meie toetuse järele, nii et kavatseme siin rohkemgi ära teha. nii palju siis minu poolt suur,. suur-suur tänu tähelepanu eest ja hea meelega nüüd vastan teie küsimustele ja jagan informatsiooni juurde, kui vaja. suur tänu härra Schröder, nagu ikka ametite puhul ja eriti CEPOL-i puhul, kui me, on oluline, et me neid teemasid üha uuesti käsitleme, et me isiklikult kohtume ja aprillis tuleb meie delegatsioon ka Budapesti. seega, kui meie liikmed on huvitatud, siis nad nüüd said tõesti parema ülevaate sellest, mis toimub. ja nüüd äh, mul on küsimus, kas meie liikmed soovivad sõna? proua Sippel, palun. aitäh ja suur tänu selle tutvustuse eest. mul on mõned küsimused viimastel aastatel on palju ette võetud selleks, et tööd harmoneerida, nii õigusloome osas kui ka Euroopa direktiivide osas on ikkagi liikmesriikides süsteemid äh, politsei vallas üsna erinevad. mil viisil teie seda käsitlete oma töös Sepolis, kas te keskendute ainult Euroopa direktiividele ja õigusaktidele või seda te ju peate tegema või siis mil määral viib teie töö selleni, et arusaam erinevatest süsteemidest paraneks, et tekiks rohkem usaldust ähm, justiits- ja siseasjade koostöö vallas. mul oli küsimus ka ühiste uurimismeeskondade kohta ning paljud äh, politseiametnikud, kes seal osalesid, ütlesid, et see oli väga hea kogemus. minu küsimus on järgmine. kas Tsepoli töö aitab kaasa, et inimesed selles osaleksid ja kas on nüüd äh, kaasatud inimesi, kes varasemalt ei ole osalenud üheski CEPOL-i koolituses, kas nemad on nüüd äh, prioriteediks, et nad saaksid osaleda ühistes uurimismeeskondades? koostöö riikidega, mis jäävad Euroopa Liidust väljaspoole, siin te mainisite, et tuleb keskenduda ka õigusriigi põhimõtete teemale. mul on meeles, et ühel varasematel kohtumistel keegi ütles, et õigusriigi põhimõtted on väga toredad, aga, aga isegi diktaatorid ju võivad öelda, et nad austavad neid põhimõtteid, aga siis on neil oma reeglid seega, mis on teie arvates selles valdkonnas väljakutseteks, kui me räägime põhiõiguste kaitseks ja viimane küsimus, kui me räägime peamistest prioriteetidest, siis arvud näitavad, et liikmesriikide jaoks on oluline küberkuritegevus, küberjulgeolek. kas on mingeid konkreetseid aspekte, millele te siin vallas keskendute? ja üks küsimus veel, mille unustasin, aga see on võib-olla kõige lihtsam vastata. kui me räägime kasvavast osalusest Tsepoli töös, kas see kasvav osalus hõlmab kõiki liikmesriike või on siin suuri erinevusi liikmesriigiti, aitäh! suur tänu, Praseppel ja nüüd kolleeg Intelt, palun! aitäh! ma vabandan, et äh, ma ei kuulnud teie ettekande esimest osa, seega võib-olla mu küsimus puudutab midagi, mida te juba käsitlesite, sellisel juhul ma vabandan. aga ma tahaksin natukene teada ühest teisest aspektist politseikoolituste vallas, nimelt põhiõigused. ühelt poolt me teame, et kohapealsetes politseijõududes on ka seksism, homofoobia, ksenofoobia aga samas politseijõud on ka need, kus tuleks võidelda vihakuritegude vastu, homofoobsete kuritegude vastu. nagu te mäletate, siis olen aastate jooksul saatnud sel teemal ka Tsepolile mitmeid kirju, sest ma mäletan, kui te alles Budapesti kolisite, siis oli üks Budapesti politsei eh, rühm, kes ütles, et naised ei peaks lühikestes sellikutes baaridesse minema, sest siis nad on ise süüdi, kui neid vägistatakse. seega, milliseid programme on teil selles vallas, mida te ka tegelikult teete koolituste mõttes, et just põhiõiguste osas, aitäh! suur tänu, Sofi! ja mul on üks täiendav küsimus Sofi küsimusele. see puudutab õiguskaitse kaitsekoolitusi ja standardeid just politsei tavade kohta, korruptsioon kõige laiemas mõttes. näiteks äh, altkäemaksu või võtmine ja Euroopa Liidus on olukord erinev selles vallas. Te nüüd olete olnud ametiga seotud juba pikka aega milline on teie arvamus või tunnetus, milline on olukord erinevates liikmesriikides? sest äh, kui on mingi käitumistava, millega ei tegeleta äh, ja mis on diskrimineeriv, siis see tähendab, et kõik standardid on madalamad. Te olete nüüd olnud Seppaliga seotud juba aastaid, kas teie arvates olukord paraneb kas poliitiline kliima muudab mõnes riigis olukorra hullemaks või kas on ka häid tavasid? aitäh. ma üritasin järge pidada küsimuste osas nii hästi kui võimalik. nüüd, kuidas me soodustame seoseid politseikogukondade vahel. me teeme head koostööd ka Eurojustiga, koolitusvõrgustikuga ja oluline on ka vaadata, kuidas parimaid Euroopa Liidu meetmeid kasutatakse, aga see puudutab ka siseriiklikke standardeid, koostööpõhimõtteid, kuidas neid kõige paremal viisil ära kasutada. me üritame seda teha võimalikult hästi, teeme koostööd justiitsasutustega ja ka teiste partneritega koha peal, et meil oleks ligipääs kogukondadele, aga minu jaoks on vahel üllatav, kuna ka Saksamaal oleme, olen tegelenud tihedasti politsei koostööga, oleme üritanud teha koostööd prokuratuuriga äh, ja varasemalt oli see täiesti võimatu, et pakkuda neile ühtset koolitust. inimesed tulevad kokku, istuvad koos, aga nii nad saavad ka ühise arusaama, mis on erinevate ametite vaatepunktid ja see aitab ka, ka kaasa tegevuses. nüüd on meil juba üle kuue-seitsme aasta toimunud koolitused, kus meil on ettevalmistavad koolitused ühistele uurimismeeskondadele, seda teeb Euroopa justiitskoolituste võrgustik ja viiskümmend protsenti on vanempolitseinikud ja viiskümmend protsenti on prokurörid, kohtunikud, et võimalikult hästi neid eh, ühisteks uurimismeeskondadeks ette valmistada. ning mida me oleme näinud, kui nüüd vaadata järgnevat elluviimist siis alati kaasame ka Europoli, Eurojusti. me oleme näinud, võin tuua ühe konkreetse näite koostööst Balkani piirkonnaga, siis on osalejad Balkani piirkondadest, Euroopa Liidust, käsitleti konkreetseid tulevasi ühiseid uurimismeeskondi ja see oli tõesti väga hea koostöömudel. mida me aga vältida ei saa, sest elu on selline, nagu ta on, on see, et tekib ühise uurimismeeskonna vajadus piirkonnas, kus inimesi pole koolitatud. ma olen rahul sellega, mida me oleme siiani teinud, aga tahaksin teha veelgi rohkemat. eriti, mis puudutab koostööd Balkani piirkonnaga, sest ka seal nõudlus kasvab, tihedam koostöö on vajalik. minu jaoks see on väga hea meede ja seda tuleks tulevikus veelgi rohkem kasutada ja me toetame seda nii hästi kui võimalik ja jätkame nende koolitustega. mainisite ka seda, kuidas usaldust tekitada ja kuidas meie saaksime seda konkreetselt soodustada nagu ma ütlesin, siis inimeste kokkutoomine koolituste käigus, veebipõhised koolitused on head näited, vahetusprogrammid on minu arvates suurepärased. tõesti inimesed tulevad välja oma siseriiklikust keskkonnast, siseriiklikust süsteemist ja kui nad saavad sellest süsteemist välja, nad näevad, et äh, teised teevad asju teistmoodi, see ei pruugi olla parem või halvem, aga teistmoodi, õigusraamistik on teistsugune, töötingimused on teised nii füüsiliselt kui ka tehnoloogiliselt vahendite osas. ja see minu arvates aitab kaasa paremale koostöövaimule nad suhtlevad omavahel professionaalidena ja see lähendab neid. osalejad näevad, et see tõesti kõik toimib väga hästi, kui neil on ka omavahelised kontaktid, see ei, see mitteametlik aspekt, sellele aitab kaasa ka formaalsele koostööle. teine aspekt, mis toimub siis, kui me töötame Euroopa Liidust väljaspool, kui me räägime väärtustest ja põhiõigustest. selge on, et see on probleem, aga me tegeleme sellega väga tõsiselt ja programmid, mida me oleme ellu viinud Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, kutsusime, kui ma nüüd õigesti mäletan, ka vabaühenduste esindajaid, nemad tegid ettekandeid, sest me oleme näinud, et need ametnikud on siis vähemasti valmis kuulama ja analüüsima, milline on meie Euroopa arusaam teemadest, mis on erinev nende arusaamast, aga ka mõistavad, et need riigid on väga erinevas olukorras. kui meie räägime terrorismist ja kui ma kohtun Liibanoni või Jordaania ametnikega, siis nende igapäevased väljakutsed lihtsalt ka ohtude arvukuse osas on täiesti erinevad, aga see ei tohiks meid takistada selgeks tegema, et milline on meie arusaam põhiõigustest, mis on piirangud uuringute läbiviimisele ja nii edasi. ja meie tegevuste valguses tõepoolest see on väljakutse see tuleneb mõningate riikide sotsiaalmajanduslikust taustast, ajaloost, erinevast lähenemisest, aga meie peaksime oma Euroopa lähenemise alati selgelt välja ütlema. küberpädevuste osas ka küsisite siin. me peame olema öö, laiapõhjalise, laiapõhjaliste ekspertteadmistega. ühelt poolt ekspertteadmised öö, kõrgemal tasandil väikeriike tuleb toetada, aga kui me vaatame laiemalt, eh, näiteks avaandmed, eh, luureandmed, see viimastel aastatel on nõudlus rohkem kui kolmekordne. me oleksime võinud pakkuda ka kolme kursust, meil on olnud üks ainult, seega tipptasemel kvalifikatsioon inimestele, kellel peavad olema tõesti tippteadmised, kuidas analüüsida ja siit on ka madalama taseme kursusi, mida, kuidas analüüsida seda infot, mis on kättesaadav avalikult internetis. seega praegu teeme koostööd Europoliga, et pakkuda parema struktuuriga koolitusi, mis on meie profiil, mis on standard, mida me tahame saavutada. ja ka Euroopa Liidu ametitel on siin roll, me toetame ka liikmesriike, me ei saa pakkuda sellist baaskoolitust, seda peab pakkuma liikmesriik. mainisite ka liikmesriikide erinevat osalust. vahetusprogrammide käigus me näeme ka, et huvi ja nõudlus liikmesriigiti on enam-vähem võrdne. aga praegu oluline on vaadata, kuidas me saaksime ressursse parimal viisil ära kasutada. meil on erinevaid kursusi, seminare, vahetusprogramme, nõudlus liikmesriikide poolt kasvab ja me peame vaatama, kuidas me saame sellele nõudlusele vastata. elektrooniliste vahendite osas on liikmesriigiti suuri erinevusi, mõned liikmesriigid on väga innukad, on mõned liikmesriigid, kus õiguskaitse on väga aktiivne, aga teistes riikides ka tehnilistel põhjustel, kuna näiteks ei tohi kasutada tööarvuteid teatud eesmärkidel. praegu töötame välja ka praktilisi lahendusi, meil on ka selline mm, süsteem, kus nad saavad kasutada oma siseriiklikke äh, arvutisüsteeme, kui puudub internetiühendus meie arvutisüsteemidega, seega me üritame siin lahendusi välja pakkuda, aga kindlasti tuleb seda ka parandada. nagu öeldi, põhiõiguste küsimus, selle teemaga ma igati nõustun, see on väga oluline koolituste raames. eelmisel aastal oli mul suur rõõm osaleda ka ühel teie üritusel siin hoones. meil on öö, suunatud tegevused vihakuritegude vallas, koolitused põhiõiguste vallas, meil on ka veebipõhised koolitused. ma tean, et ma olen veel võlgu selle vihakuritegude veebimooduli, saadan selle ka lähiajal ja varastama, varasemates ettekannetes oleme ka käsitlenud seda, kuidas iga konkreetse tegevuse puhul vaatame, milliseid põhiõigusi me käsitleme. ka näiteks äh, seksuaalne ärakasutamine veebis, oluline on seal laste kaitsmine ning äh, kui te rääkisite politseitöö ühistest standarditest, arreteerimiste puhul, läbiotsimiste puhul, me teame, et ei ole Euroopas ühtset standardit, aga meie üritame välja tuua need head näited, tutvustame seda koolituste käigus ja loodetavasti nende ettekannete käigus osalejad mõistavad, et riikides A, B või C tehakse asju erinevalt. võib-olla see on tõhusam, kaasaegsem ja parem eh, kogukondade kaasamine, mis tekib sellisel juhul. nii et äh, see teema on väga mitmekülgne ja siis vaatame, kuidas uuritakse kuritegevus teatud valdkonnas ja kui avatud on ka õiguskaitse kogukond, kui tundlikud on nemad teemadega, teemade käsitlemisel, me üritame seda, sellele tähelepanu juhtida. aga ma näen, et praegu on oht, et ka poliitika hakkab mõjutama õiguskaitsevaldkonda ja seda me üritame vältida. eriti, mis puudutab ka koolitajate koolitusi, siis ma tean, et eelmisel aastal toimus üks koolitus Austrias, mis oli väga tõhus, sest siis me mitmekordistame selle mõju liikmesriigiti võimalikult suurel määral nüüd see standardite teema ja korruptsioon ja politsei käitumine. korruptsiooni me ka osaliselt käsitlemine, me ei ole ainult korrup-, ainult korruptsiooni eraldi me ei käsitle. Euroopas on seda käsitletud erinevatel tasanditel ja meie roll on alati tuua häid näiteid selle kohta, kuidas saab asju teha. minu jaoks on korruptsioon alati seotud väärtustega, milline on, millised on väärtused liikmesriigis ja see puudutab ka ühiseid väärtusi. ja siin on ka Euroopa tasandi roll. meie Euroopa kodanik tervikena, kui me lõime Euroopa Liidu, seda peaks, see peaks kajastuma ka õiguskaitses ja sellest me peame lähtuma. ma loodan, et see vastas teie küsimusele, ma tean, veel viimane märkus minu poolt, et siin valdkonnas me teeme alati tihedat koostööd ka Viinis asuva põhiõiguste ametiga, neil on ekspertteadmised, neil on elektrooniline platvorm ja nii saame jõuda ka erinevate sihtrühmadeni, neil on väga head materjalid ka selles osas, aitäh! suur tänu, härra Schröder, aitäh selle põhjaliku ülevaate eest, te olete väga pikaaegsete kogemustega, soovime teile edu ka tulevikuks, väljakutseid on, nii nagu ka proua Intvelti küsimuses kajastus suur tänu ka meie liikmetele. meie koosolek kanti üles ka, üle ka veebis, nii et kindlasti oli jälgeid veel. seega suur tänu nendele kahele liikmele, kes küsimusi esitasid. ja aitäh teile veel kord ettekande eest. ning meie komisjoni delegatsioon külastab siis teid peagi. suur tänu. nii, head kolleegid, nüüd on meil see tulemustabeli küsimus, ma saan aru, et Silvi liitub meiega kell kümme, ta on teel siia. Sofi on variraportöör, tore, tore, et sina oled juba kohal. nii, teeme siis kümneks minutiks pausi. ja Sofi, ma peangi sinuga ühest teemast Äh, rääkima, saangi kasutada seda kümmet minutit selleks. nii, seega, head kolleegid, nüüd on meil äh, paus kuni kella kümneni, siis jõuab raportöör siia ja siis lähme edasi järgmise teema juurde. aitäh, härra Schröder!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 kallid kolleegid, tänan teid kannatlikkuse eest. proua Guillaume on nüüd kohal ja jätkame nüüd päevakorrapunktiga neli, rääkides õigusmõistmise tulemustabelist. nagu te teate, vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli oleme me, kodukorra artiklile viiskümmend neli oleme me kaasatud. meil on õig-, äh, neil on, äh, äh, neil on kriminaalõiguse osas, küsipunktide osas ainupädevus ning me nüüd peaksime rääkima viimastest uudistest selles valdkonnas ning hiljem toimub arutelu, Silvi, et aitäh, et sa kohale tulid, ütlen seda sellepärast, et väga paljud ei ole veel kohale jõudnud tänasel hommikul. nii et annangi nüüd sulle sõna suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh, et selle punkti päevakorda panite. nagu te võib-olla teate, see tulemustabel avaldatakse kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast peale igal aastal ning äh, see hõlmab äh, tsiviilõigust, kaubandusõigust äh, ning samuti ka kriminaalkoodeksit. eesmärgiks on parandada Euroopa õigussüsteemi, et luua selline keskkond, mis on ettevõttesõbralik, tarbijasõbralik ning äh, see, mis nüüd puudutab äh, arvamust, mille libekomisjon peab koostama, keskendusin ma komisjoni äh, eesmärkidele ja tundub olevat väga oluline, et selles äh, tabelis keskenduks komisjon äh, just äh, indikaatorite küsimusele selles valdkonnas. komisjon võiks välja töötada indikaatorid selle kohta, kuidas liikmesriigid kuidas käsitletakse rikkumisi, mis ohustavad õigusriiki ning samuti peaks mõtlema selle peale, kuidas äh, teatud kuriteoliike äh, äh, näiteks käsitleda, näiteks terrorismi kuritegude puhul peaks mõtlema muuseas ka rahapesule ning õigussüsteemi iseseisvus peaks olema samuti osa sellest tabelist ning mulle tundub oluline ka see, et peaksime meelde tuletama komisjonile vajadust äh, võtta äh, vastu alalise jälgimise ähm, süsteem, mis tegeleks äh, õiguskaitse ning muude selliste küsimustega, õigusriigi kaitse küsimustega ja <coughs> loomulikult see kõik ei ole lihtne, teatud piirangud on iga tabeli juures olemas päevselgelt, eh, kuid eh, eh, proua Jüt-, Jüteland tegeleb väga paljude aspektidega väga detailselt, ma lisasin ühe lihtsalt, mis mulle tundus oluline olevat ja see on siis õigusriigi põhimõtete kaitse. loodetavasti komisjon annab tõelise lisandväärtuse sellele raportile ning äh, ajakava on järgmine, sest me aega eriti pole, sest me tutvustame seda äh, ant-, praegu, muudatusettepanekud tuleb esitada viie, viiendaks märtsiks ning siis arutame me sisulisi küsimusi. Äh, kaheksateistkümnendaks märtsiks esitame oma muudatusettepanekud äh, ja kaheksateistkümnendal märtsil toimub hääletus libekomisjonis ning Äh, pisut hiljem äh, õigusasjade komisjonis. Äh, ühesõnaga, me peaksime oma ettepanekud esitama komisjonile maikuus juba. niisiis õigusriigi küsimused loodetavasti on võimalik ühesõnaga õigusriigi kaitses ja muudes küsimustes teha edusamme, aitäh. suur aitäh, Silvi. Lähme siis kohe variraportööride juurde, alustades proua Metsolaga. ma asendan härra Radefit tänases arutelus, kuna ta ei saanud kohale tulla täna. tegemist on äärmiselt olulise instrumendiga, mis annab kodanikele ja ettevõtetele meie õigussüsteemi tõhususest hea pildi. selle eesmärk on tugevdada koostööd ja heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel ning leiame, see garanteerib meie leiame, et avatud läbipaistev õigussüsteem on ähm, esmatähtis õigusriigi ja avatud turumajanduse toimimise jaoks. Äh, äh, arvesse tuleb võtta õigussüsteemide erinevusi Euroopa Liidus, kuid variraportöör arvab, et see, eh, need erinevused ei tähe, ei takista liikumast suurema läbipaistvuse suunas selline tulemuslabel peaks olema demokraatia tegevuskava osa eh, inimõiguste riik ja õigusriigi kaitsel ning see peaks andma adekvaatse ülevaate õigusriigi olukorrast kõikides liikmesriikides, võttes arvesse sealjuures objektiivseid lähimuspõhimõtteid. loodetavasti eh, loodetavasti võetakse meie muudatusettepanekuga arvesse, suur aitäh, Roberta ja Sofi Alde nimel suur aitäh, suur aitäh raportöörile. väga hea arvamuse eest, siin oli väga palju huvitavaid punkte, võib-olla mõned küsimused, mille me tõstataks raportööriga muudatusettepanekute näol. arvan, et eh, õigusmõistmise tulemustabel on oluline vahend, mida tuleks edasi arendada. minu jaoks on ta endiselt liialt akadeemiline. seda ilmselt ka sellepärast, et eh, suur osa eh, panusest tuleb liikmesriikidelt. võib-olla mõned eh, tutvuvad nende tegevuse kriitilisemalt kui teised, ma tõesti sooviksin et Euroopa Komisjon hindaks omaenda tegevust ja kasutaks ka muid allikaid, muuhulgas ka kodanikuühiskonna äh, allikaid eh, või eh, kodanikeühendusi, keda see on ette, otseselt puudutanud, eh, ettevõtteid võib-olla ja mitte ainult lihtsalt toetuda liikmesriikide poolt välja pakutud allikatele. teiseks olen ma väga tänulik viidetele, viidete eest ERF pakti osas, mille võtsime vastu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobris ning ma tahaksin teha sama märkuse, mille tegin siis, kui rääkisime meediapluralismist eelmisel nädalal. ma tõesti sooviksin, et meie komisjon suudaks survestada Euroopa Komisjoni selles suunas, et me suudaks need raportid kõik kokku panna, sest komisjon kavatseb välja pakkuda sel aastal põhjalikuma mehhanismi, aga nad saavad ju järgmisel aastal alustada võt-, võttes kokku kõik raportid, mis on seotud õigusriigi põhiõiguste küsimustega. ja lõpetuseks tahtsin veel ühe märkuse teha, kas läks piirest ära. leian aga, et on oluline, et õigusmõistmise tulemustabel laieneks ka piirkondadele, kus äh, neid kasutatakse, seda raportöör ka sellele raportöör ka viitas mõnes äh, lõigus, sellest peaks saama oluline vahend, sest kui see tõesti toob esile konkreetseid olemasolevaid probleeme liikmesriikides, siis muutub see palju olulisemaks ja saab ka suurema tähelepanu osaliseks. ja roheliste nimel Judith. suur aitäh, esimees, suur tänu, äh, suur tänu Silvi Guillaume'ile arvamuse koostamise eest hmm Mhm. mäletan eelmise aasta arvamustabeli, olemustabelit äh, ja see oli väga hariva iseloomuga, aga leian nagu Silvigi, et see on võib-olla pisut liialt akadeemilise iseloomuga ja ma leian, et me võiks kvantiteedilt kvaliteedi suunas liikuda oma analüüsis ning tean, et see ka toimub, kuid äh, samas äh, on äh, see kooskõlas praeguste probleemidega, sellepärast et me võtame arut-, äh, võtame mm, tulemusi liikmesriikidest, aga ka institutsioonidest, mis ei ole seoses Euroopa Liidu institutsioonidega nagu Euroopa Nõukogu. ning kui ma töötasin välja, kui ma töötasin oma Ungari raporti kallal, siis ma täheldasin sedasama meil äh, äh, kasutame teiste poolt esitatud arvamusi ja analüüse ja see ja see, niimoodi hoidume oma arvamuse väljaütlemisest, nii aga edasi ei saa. see tähendab seda, et äh, kui me äh, võtame aluseks teistepoolse analüüsi, siis äh, me lihtsalt hoidume tõe rääkimisest ning selles tunnemustabelisse näen, et tabelis näen, et väga palju andmeid Poola kohta on puudu see ei ole õige koht, et küsida, miks, aga see on ikkagi vägagi silmatorkav. üritame aru saada äh, õigussüsteemi olukorrast äh, Euroopa Liidus ning äh, samas on väga paljud andmed puudu ning äh, teised äh, riigid, mille kohta andmed äh, puudu, sest neil andmeid lihtsalt ei ole, on Küpros ning ma tõesti sain väga palju ise teada, aga see teeb, toob kaasa ka uued küsimused selle kohta, kuidas olukorda parandada. ning ma olen nõus sellega, mida ütles Sylvie Guillaume, ehk siis, et keskenduda tuleks õigusriigile ja võimalustele me oma teadmisi äh, suurendada. Äh, ma, ma ei ole veel otsustanud, milliseid muudatusettepanekuid esitada, veel mõtlen selle peale. suur aitäh, Judith. Äh, ja järgmisena saab nüüd sõna proua Kienge. suur aitäh, Claude, ma sooviksin samuti tänada Silvi Guillaume'i selle arvamuse eest, mis on äärmiselt tähtis mul on kaks olulist punkti. Äh, mida sooviksin rõhutada, lõik, mis äh, puudutab äh, õigusriigi küsimusi, korruptsioonivastane võitlus, põhiõiguste kaitse, praegu on õige aeg ka selgeks teha, kui oluline on ka seaduste, olemasolevate seaduste õige rakendamine näiteks diskrimineerimise puhul. väga paljud eh, seadused ei leia iial rakendamisest. kõige skandaalsem näiteks eh, minu enda puhul, ma olen seda oma nahal tunda saanud, näiteks eh, olin sunnitud selgitama kohtunikele, kuidas edasi tegutseda, neil puudub kool, koolitus inimõiguste kaitsel Eh, ning see puudutab eriti rassilise diskrimineerimise vastast võitlust, sest seda tuleb Euroopas aina juurde ning kohtud peavad saama koolitust, kohtunikud peavad saama kuul-, koolitust ning eh, eh, need on vaja tegutseda, et kaitsta inimesi, kes, kellel on kaitset vaja oluline on ka erinevus äh, kodanik, äh, kodakondsuse andmise osas, väga suur on see erinevus liikmesriikides, see on äh, tohutu probleem paljude riikide jaoks, paljude kodanike jaoks, sest ligipääs kodakondsusele on oluline nagu ka ligipääs elukohale, haridusele, tervishoiule ja nii edasi. ning arvan, et õigussüsteem peab suutma tegutseda ka siis, kui nende poole just sellistes küsimustes pöördutakse, aitäh. suur aitäh, Cecilia ning Juan Fernando, palun. suur aitäh. me, me võtsime tulemustabelid eelmise parlamendi koosseisu ajal juba väga tõsiselt tähelepanelikult jälgime selle arengut. aitäh teile arvamuse eest, see on väga õigeaegne ning äh, sooviksin rõhutada seda, et äh, et raporti koostamisel on oluline, võttes arvesse objektiivse, võtta arvesse objektiivsete andmete kogumist õigussüsteemi eh, reformid, eh, mis toimusid mitmetes eh, liikmesriikides, neid on täheldatud ka meie komisjonis ning mille puhul on ka näiteks muret väljendatud. libekomisjon on sellest juttu teinud, üsna mitmeid õigussüsteemi reforme on toimunud, mis vajavad poliitilist eh, hinnangut, eh, mis ulatuks kaugemale objektiivsetest andmetest. teine punkt, mille soovisin teile, teiega tõstatada, on see, et et meil on eh, vaja rääkida koolitusest ja haridusest kohtunike puhul. oleks kasulik pöörata tähelepanu haridus- ja koolituse küsimustele, mida vajatakse Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides kuidas oleks võimalik äh, tõstada, anda sellele küsimusele Euroopa lisandväärtus. õigusriigi, õiguskultuuri, hariduse äh, valdkonnas meil oleks vaja äh, koolitussüsteeme liikmesriikide jaoks, sest äh, selles osas on palju erinevusi ja seda ka riikides, mis kuuluvad samas, kus toimivad sarnased õigussüsteemid. näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Belgia Itaalia. meil on kõigil sarnaseid jooni. näiteks äh, riigiametniku eksami sooritamine kohtuniku koha saamiseks, aga aga oluline on äh, vaadata, kuidas selliseid äh, radu juurutatakse, ütleb kõneleja peab mõtlema selle peale, et et vajalik kurikulum äh, kohtuniku koha saamiseks on väga erinevad. Äh, ei tohi unustada kandidaatide erinevat äh, sotsiaalmajanduslikku päritolu. ja siinjuures tuleb arvesse ka soolist tasakaalu võtta. ning meie raportis oleks oluline rõhutada, et ka selliseid aspekte arvesse võetakse järgmisena madam Toma. ei, siiski mitte. Äh, suur aitäh teile. ma olen siin peidus äärepoolse koha peal, nii et ilmselt te meid varem ei näinud. mis puudutab seda raportit, siis mul on mitmesuguseid kommentaare teile esitada. esimene neist äh, puudutab seda külge, mida paljud kolleegid juba on maininud, ehk siis äh, sisu äh, andmete edastamist. selline raport on täiesti mõttetu, ma oleks selle valmis soperdanud kümne minutiga. Äh, ma oleks võinud andmed internetist leida, kõik need faktid on ju ammu teada ja kui te oleksite eelmise aasta raporti just koopia teinud, ja mu kuupäevad muutnud, oleks asi täpselt sama, me oleme seda pidevalt kritiseerinud, me oleme öelnud, et me ei soovi teoreetilist raportit, mis uusi, midagi uut ei lisa. me sooviksime kvantitatiivset ja kvalitatiivset analüüsi. ma, mida siin tegelikult selles ulamustabelis võrreldakse? vaadake selgitusi, kogu see asi on äh, täiesti mõttetu. meie parlamendis äh, peaks sellise äh, tabeli tagasi lükkama, me peaksime komisjonile ütlema, et me ei taha sellist jama siin ei ole mitte midagi näiteks andmete digi-, digitaliseerimise kohta, nii et jah, loomulikult paljud äh, liikmesriigid äh, kõike ei avalda. loomulikult äh, on liikmesriikides igasugused äh, andmete digitaliseerimine võimatu, teistes aga on võimalik seda teha. kus on meil võimalik võrdlusi teha, kus on andmed? ainus asi, mida ma siin raportis näen, on, on muljed. fakte siin pole absoluutselt. ma võin siin punkt punkti haaval äh, Äh, seda äh, vaadata ja ainult naerda. näiteks tsiviilmenetluste pikkust või kriminaalmenetluste pikkust, seda pole olemas, koolituse kohta pole siin ainsatki sõna. enne kui äh, kohtunikud saavad tegutsema hakata, koht- ja nende tegevuse ajal kohtunikud saavad oma ametis töötada kolmkümmend aastat ja selle aja vältel äh, Eh, saavad nad eh, paar nädalat koolitust. miks sellist, eh, selliseid andmeid pole selles tabelis? siin on mitmeid muidki aspekte, mis mind lihtsalt naerma ajavad. me, kui me võrdleme selliseid asju, mida võrrelda ei saa ning sellisel kujul pole sellel tulemustabelil mitte mingisugust mõtet. minu meelest kogu see asi on jama. ning sellist asja pole komisjonil mõtet meile. You having a bad morning uh,, Thomas? Toomas, tundub, et teil on täna tuju paha. ma tahan äh, rääkida tõde, ütleb kõneleja, ma olin eelmine kord juba vihane. ma tean, et sa oled kriitiline, aga võib-olla nüüd oleks õige aeg komisjonil oma sõna sekka öelda. võib-olla Äh, võib-olla võtate sõna ja siis anname uuesti sõna Silviile. tere hommikust kõigile! Äh, ma olen pisut šokeeritud selle eelmise sõnavõtu pärast. kui Rahvapartei ütleb, et tulemustabel ajab ta naerma, siis, äh, siis on meie jaoks šokeeriv. sest eelnevates aruteludes oli kuulda äh, et tulemustabel on kasulik meede, mille eesmärgiks on aidata liikmesriikidel see õigussüsteemi eh, tõhustada. teame, et eh, toimiv õigussüsteem on äärmiselt oluline selleks, et eh, õigusriigi põhimõtetest kinni pidada ja seega võib öelda, et seda meie tulemustabel aitab ka teha ning äh, meie alustegevuse aluseks on väga objektiivsed andmed mitte ainult liikmesriikides, vaid ka erinevatest õigussüsteemidest, võrgustikest. võib-olla te ei tea, kui raske on ähm, andmete tühikut täita, iga aasta teeme edusamme. on tõsi, et on selliseid liikmesriikide, riike, kes esitasid vähe andmeid äh, varasemate tabelite jaoks, kuid kahe tuhande kaheksateistkümnenda äh, aasta tulemustabel, mis äh, kevadel avaldatakse, siis näete, et isegi Poola kohta on olemas andmeid. nii et peale selle on olemas ka rahvusvahelise kriminaalkohtu kasutamise alaseid andmeid. andmed on usaldusväärsed, suur aitäh koornema, erinevate kommentaaride eest, võtsime neid arvesse ning ootame, ootame huviga teiepoolset arvamust ja ka raportit õigusasjade komisjonist. ning äh, variraportööride poolt kuulsime väga konstruktiivset kriitikat tulemustabeli äh, juurde ja seda võtab ka raportöör arvesse. Sofi, kas soovisite midagi lisada? jah, ma ei ole komisjoniga nõus. asi pole selles, et oleks kuskil tühik, vaid komisjon otsustab ise teatud äh, allikaid äh, kasutada, see on poliitiline valik. ning äh, bürokraatlik minevus, Euroopa Komisjoni diplomaatiline minevik teeb selle võib-olla arusaadavaks, aga praegu on poliitiline aeg, poliitiline liit, teil on vaja anda iseseisvav hinnang, sõltumatu hinnang anda õigussüsteemidele, mitte ainult nende andmetele eh, toetuda. loomulikult tuleb neid küsida, kuid tuleb samas kasutada ka teisi allikaid. komisjon on lihtsalt eh, teinud teistsuguse poliitilise valiku. Mm, ma saan aru, et äh, soovitakse teada, millised need erinevad allikad on, nii et jah, raportöör muidugi võtab seda ka arvesse, aega on väga vähe, kaks kohtumist variraportööridega on meil jäänud. Äh, kas te sooviksite äh, kokkuvõtte teha? me oleksime alguses võinud peaaegu tuttu jääda hommikul siin ja aga nüüd asi läheb natuke eh, elavamaks. Eh, eh, huvitav arutelu bürokraatia ja poliitika erinevuste vahel. tahaksin pöörata tähelepanu andmetele, mis puudutas elektroonilisi andmeid ja andmete digitaliseerimist. ma just vaatasin, kontrollisin järele, need andmed on olemas ning äh, äh, kui öeldi, et see dokument on üsnagi kuiv, no ta on ikkagi värviline, tulbad on eri värvi, kuid äh, ta annab siiski üsna selge, täpse ülevaate olukorrast ning äh, võtan kuulda ka seda, mida öeldi teiste alternatiivsete allikate kasutamise kohta ja arvan, et peaksime keskenduma eh, nagu eh, keskenduma õigusriigi kaitsepõhimõtetele, nagu ütlesin oma esimeses sõnavõtus. siin räägiti ka andmete eh, arendamist ning nagu ma seda ütlesin, ei ole mõtet äh, meie arutelu aega äh, äh, meil oli mõtet oma kõne arutelu aega pikendada, sest arut-, arvamus ise on üsnagi lühike ning loomulikult on hea, kui see meie poolt esitatud arvamus on piisavalt tõhus ning kahtlemata ootan huviga muudatusettepanekuid, mis oleks sisulise iseloomuga, aitäh. hästi, me oleme väga heades kätes. suur tänu, kallid kolleegid. jah, tähtaeg on tihe, viies märts. selle ajani saate oma muudatusettepanekuid saata. tänan panustamast tänasesse arutelusse ja nüüd läheme kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, nimelt ähm, Šveitsi referendum. E, ja mul on hea meel tervitada meie juures e, suursaadikut e, Urs Buscheri kallid kolleegid, alustame minuti pärast, suursaadik juba läheneb. Okay, colleagues, we come to point six. kallid kolleegid, päevakorrapunkt kuusteist ja see puudutab äh, vaba, liikumisvabaduse referendumit Šveitsis ja ma tervitan äh, Šveitsi esinduse juhti Urs Buscheri siin Euroopa Liidus. ja kõneks on Šveitsi referendum ja sellele järgnenu. me rääkisime sellest ka koordinaatoritega, kui teile meenub referendum toimus üheksandal veebruaril kaks tuhat neliteist ja enamik äh, elanikkonnast nõudis referendumil, et mingisugust liiki kvoodisüsteem kehtestataks kolmandate riikide kodanikele, kes tulevad Šveitsi. aga kõik teame, et kvoodisüsteem ei lähe kokku vaba liikumise põhimõttega, äh, mida saavad nautida si ühtse siseturu äh, osalevad riigid ja nüüd me tahaksime suursaadikult kuulda, et kuidas on asjad vahepeal arenenud ja millised on võimalikud lahendused ja peame lühikese arutelu. kaasatud on siia ka meie välisteenistus ja Euroopa Komisjon sellesse arutellu. nii et palun, härra Boucher ja suur tänu, et tulite ja sõna on teil. ma tänan härra esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, suur tänu, et annate võimaluse arutada teiega seda teemat täna. nüüd kontekstist, kõigepealt lubage, et ma räägin ilmselt, Šveits ja Euroopa Liit on väga tihedalt seotud geograafiliselt, sotsiaalselt, kultuuriliselt ja loomulikult majanduslikult. Euroopa Liit on Šveitsi kõige tähtsam kaubanduspartner ja teisalt Šveits on Euroopa Liidu tähtsuselt kolme kaubanduspartneri hulgas koos USA ja Hiinaga. suhted Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel on tuginenud tervele reale lepingutele hetkel me peame läbirääkimisi lepingu üle, mis käsitleb institutsionaalseid küsimusi, konsolideerimaks ja edasi arendamaks vastastikust turule juurdepääsu. Šveits on pühendunud sellele protsessile ja lahendusele, mis peaks kinni Šveitsi suveräänsusest ja samas arvestaks ka vajadusega öö, osaleda ühisturus, mis on nii Šveitsi kui ka Euroopa Liidu vastastikuses huvis. vaba liikumine, kodanike vaba liikumine, mida me täna arutame, on tunnus tihedast sidemetest. üle saja kuuekümne nelja tuhande Šveitsi kodaniku elab kas Euroopa Liidus või EFTA riikides ja Šveitsis on meil üle ühe koma nelja miljoni kodaniku äh, Euroopa Liidust või EFTA riikidest. kolmsada kakskümmend tuhat Euroopa Liidu kodanikku või EFTA riigi kodanikku iga päev ületab meievahelist piiri. aga vaba liikumine ühelt poolt on õigus, samas ei tohi unustada, et sellega seonduvad ka väljakutsed. suurenev konkurents tööturul, eriti piiri aladel, samuti ebaõiglane konkurentsivõitlus ja vajadus kaitsta sotsiaal- ja tööhõivenorme. üheksanda veebruari algatus tollal oli Šveitsi rahva arvamuse väljenduseks nende väljakutsete osas. ollakse mures ka mujal Euroopa Liidu liikmesriikidest, nagu hiljutine arutelu ühtse turu sotsiaalsete tagajärgede üle on näidanud Eh, nüüd tulemused eh, kõigi sotsiaalsete rühmade osas eh, näitab olukorras praegust seisu. ma räägin üheksanda veebruari algatuse rakendamisest, see on algatus massiimmigratsiooni vastu, nii seda kutsuti. üheksandal veebruaril kaks tuhat neliteist võeti vastuse algatus enamusega viiskümmend koma kolm protsenti olid poolt. ja enamik kantonid olid poolt. nüüd Šveitsi konstitutsiooni artikkel sada kakskümmend üks A kohaselt detsembris kaks tuhat kuusteist muudeti föderaalakti, mis puudutab välismaalasi ja see on täies kooskõlas vaba liikumise põhimõtetega õiguslikud muudatused kiideti hiljem aasta heaks ka Föderaalnõukogus detsembris kaks tuhat seitseteist ja revideeritud õigusakt ja vastavad dekreedid jõustuvad esimesel juulil käesoleval aastal. ma rõhutan, et kogu rakendusprotsessi kestel on Šveits kinni pidanud oma kohustusest Euroopa Liidu ees isikute vaba liikumise kokkulepe funktsioneerib täiel määral kogu aeg ja me oleme kinni pidanud oma rahvusvahelistest kohustustest seni ja teeme seda ka tulevikus. immigratsiooninumbrid näitavad, eh, kuidas vaba liikumine toimib. pärast seda, kui jõustus aastal kaks tuhat kaks sisseränne Euroopa Liidust Šveitsi, on oluliselt kasvanud ja nüüdseks juba üks koma neli miljonit isikut Euroopa Liidust elab Šveitsis, see on seitseteist protsenti Šveitsi elanikkonnast. Šveitsi elanikkond on kasvanud selle aja jooksul seitsmelt koma kolmelt kaheksa koma neljale miljonile ja see tähendab kümmet protsenti kogu Euroopa Liidu ja EFTA kodanikest, kes töötavad väljaspool oma koduriiki ja kasutavad vaba liikumise õigust. jälle võrdlus, kaheksa koma neli miljonit elanikku on meil, me oleme, võtame vastu kümme protsenti vabast liikumisest Euroopa Liidu majanduspiirkonnas nüüd, mis puudutab piiriüleseid töötajaid, nende arv on pea kahekordustanud pärast seda, kui eh, kokkulepe meie vahel jõustus ja nüüd on neid pea kolmsada kakskümmend tuhat. nüüd, milliseid ettevõtlusabinõusid on rakendatud? õigusriigi, õiguse muutmine seotud sihipäraste meetmetega ja eh, puudutab eh, kogu töötavad elanikkonnad, sealhulgas Euroopa Liidu kodanikke Šveitsis. jah, see puudutab teavitamist vabadest töökohtadest, milli- ja me oleme seatud ka künnise kaheksa protsenti juulist käesolevast aastast ja viis protsenti jaanuarist kaks tuhat kakskümmend on see künnis ja tööotsijad saavad juurdepääsu infole ente viis päeva. Need on siis Šveitsis elavad isikud ja siis alles pannakse üles veebi kõigile kättesaadavaks informatsioon ja sellest meetmest tõuseb tulu ka Euroopa Liidu ja äh, EFTA kodanikel, kes elavad Šveitsi territooriumil ja need šveitslased, kes otsivad tööd Šveitsis. teavitamise kohastus ja ju, eelnev juurdepääs ähm, infole töö otsimisel on õigustatud. see on üldistes huvides võitluses tööpuuduse vastu. ja kokkuvõtteks konstitutsiooni sätte rakendamine on Euroopa Liidu institutsioonid ja meie institutsioonid Šveitsis hoidnud meid töös juba kolm aastat. Šveits on väga uhke oma otsedemokraatia üle. kodanikel on võimalik oma muret väljendada ja valitsus ja parlament on otsinud kompromisse, mis on Šveitsi sotsiaalsete suhete nurgakivi Eh, nüüd selle algatusega on Šveits leidnud lahenduse, mis peab täiel määral kinni isikutaba liikumise põhimõttest ja samas ka lahendab õiguspärased mured, mis on töötajatel mitte ainult Šveitsis, vaid ka kogu Euroopa mandril see ei, lahendus ei diskrimineeri kedagi. iga tööotsija Šveitsis saab registreeruda tööhõivebüroos Šveitsis. ei eristata eh, kodakondsuse alusel ja diskrimineerimist ei toimu. isegi kui see protsess on nüüd lõpule jõudnud, me tahame jätkata avatud konstruktiivset dialoogi Euroopa Liidu institutsioonidega, et edasi tugevdada meie suhteid. suur tänu, meil on sellele teemale võimalik pühendada aega kuni veerand kaheteistkümneni, kas on sõnasoove? Uh, eh, koordinaatorid palusid seda teemat päevakorda, aga neid nüüd ei ole, aga annan välisteenistusele sõna lühidalt. Uh, suur tänu kõigepealt suur tänu, et kutsusite meid siia ja annate meile sõna, mina olen välisteenistusest äh, ja kolleeg äh, äh, tööhõive ja justiitsküsimuste peadirektoraadis on samuti kohal. väga lühidalt, kuidas meie hindame olukorda Šveitsis praegu tuletan meelde, et isikute vaba liikumise kokkulepe Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel nägi ette isikute vaba liikumise ja see hõlmab ka e, sisenemist, elu e,, tööhõivet e,, samuti lühiajalise teenuste ja äritegevuse luba ja näeb ette ka sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist ja samuti kutsealade ja diplomite vastastikust tunnustamist ja ühiskomisjon käib igal aastal koos, et vaadata, kuidas lepingu täitmisega, rakendamisega lood on. ja nüüd me teame, et referendum toimus massilise immigratsiooni üle ja me jälgime tähelepanelikult, mis toimub. aasta kaks tuhat kuusteist välismaalaste seadus võeti vastu ja toimus õigusakti muutmine. kahekümne kuuendal detsembril kaks tuhat kuusteist oli erakorraline meievahelise komisjoni ehm, koosolek, kus selgitati ehm, muudatusi ja eriti, mis puudutab juurdepääsu vabadele töökohtadele ning samuti neid künniseid ehm, ja samuti sektoriti ja kutsealati, kus kohaldatakse seda künnist ja me valdasime muret selle üle, kuidas Euroopa Liidu kodanikud tulevikus saavad registreeruda Tööhõiveametis. Šveitsi pool kinnitas meile, et registreerumine on kõikidele kodanikele, Euroopa Liidu kodanikele võimalik, vaatamata sellest, kus nad elavad või milline on olnud nende varasem töösuhe. nii et Euroopa Liidu kodanikud, kes on tööd otsimas Šveitsis, saavad registreeruda tööbüroodes. ja me käisime ka peale täiendavad meetmed et eh, mis kantonid välja pakuvad selle õigusakti alusel, tõesti peaksid ka kinni isikute vaba liikumise leppest meie vahel. Eh, nüüd, kus on vastu võetud rakendusakt aastal kaks tuhat seitseteist, jällegi arutasime meie ühiskomisjonis juulikuus kaks tuhat seitseteist seda dokumenti ja jälle saime vastuse oma muredele, eriti mis puudutab eh, sanktsioonide proportsionaalsuse teemat, samuti äh, Eh, maksimaalset aega, eh, mille kestel on piiratud juurdepääs tööinfole ja kohustused, mis on tööandjatel, nimelt aruandlus ja õigustamine piirangute rakendamisel ja jälle, mida Šveitsi pool meile rääkis, oli üsna mm, rahuldust pakkuv ja nüüd on meie hinnang komisjonis järgmine võttes aluseks õigusakti teksti ja samuti rakendusmääruse teksti, leiame, et neid saab rakendada ja seejuures peetakse kinni eh, Šveitsi kohustustest isiku tabaliikumise kokkuleppe alusel. aga jah, üksikasjad on alati väga tähtsad, nii et me hoiame silma peal, kuidas kantonite tööhõivebürood meetmeid rakendavad pärast seda, kui juulikuus kaks tuhat kaheksateist kõik sätted rakenduvad tähtis on tagada, et Euroopa Liidu kodanikke ei diskrimineeritaks ega neil oleks tõkkeid vaba liikumise teel Šveitsil. suur tänu ja suur tänu eh, välisteenistus, et panustasite meie arutelu. proua Metsola. Eh, koordinaatorid palusid seda küsimust päevakorda, nii et oleks kena, kui koordinaator ka sõna saaks. suur tänu ma tahan tänada suursaadikut selle eest, et te tulite ja viisite meid kurssi viimase infoga ja ka rääkisite nendest küsimusest, mis meile muret valmistasid, kui me tõlgendasime eh, teatud eh, seadusmuudatusi. me leidsime, et eh, need on vastuolus põhimõttega, et vaba liikumise üle läbirääkimisi ei peeta. ja nüüd need meetmed, mis kehtestati, jätsid mulje meile, et et eh, Šveitsi valitsus ei pea, Šveitsi parlament ei pea vaba liikumist eh, kõige tähtsamaks põhimõtteks. ja kui me räägime tööotsijatest, Euroopa Liidu kodanikest ja nende rollist ja staatusest Šveitsis, siis meil on tähtis see, et neid ei, kuidagimoodi ei diskrimineeritaks ja et kõik oleks läbipaistev suur tänu, jah, sa oled nüüd koordinaatorite kolleegiumi väärikuse eest seisnud. jah, see oli üks küsimus, mis oli põletav küsimus tol ajal ja arvestades, et meie komisjon eh, tegeleb neljakümne protsendiga õigusloomest, mis tuleb eesistujalt, siis see küsimus, eh, see käsitlus jäi peaaegu hiljaks, aga äh, jah, vabandan nende kolleegide pärast, kes ei saanud füüsiliselt kohale tulla, aga ma kannan koordinaatoritele kõigest kuuldust meie kohtumisel esmaspäeval ette. tegemist on väga tähtsa teemaga, sest siin on väga palju igasuguseid aspekte, mis on keerulised ja teie, härra suursaadik, paljusid neist ka puudutasite. ja suur tänu ka välistalitusele ja proua Metsolale. kui te tahate nüüd äh, reageerida või veel millestki rääkida, siis palun, selline võimalus teil on. ja siis ma võtan teema kokku. Well, jah, suur tänu. jah, ainus asi, mida ma saan öelda, et, et eh, see samm on veel üks eh, samm, mis aitab meil normaalse olukorra juurde naasta. ja tahan veel rõhutada, et et suhted eh, Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel on meie jaoks väga olulised ja neil on suur potentsiaal ka tulevikus, nii et mõlemad osapooled eh, tahavad seda potentsiaali ka ära kasutada. suur tänu teile ja suur tänu ka välisteenistusele, tänu kolleegidele ja hoiame sellel teemal eh, silma peal ja räägin ka asjast koordinaatoritele. Okay, we're having a meeting here nii, head kolleegid, järgmisena on meil komisjonide ühismenetlus naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga. see algab üksteist viisteist, seega teeme nüüd lühikese pausi kuni kella üksteist viieteistkümneni. lühike paus, alustame uuesti üksteist viisteist. selleks ajaks palun tulge tagasi. mis